lennureisijate õiguste üle veel edaspidi läbi rääkima, aitäh. aitäh, härra volinik. sellega oleme antud aruteluga ühele poole jõudnud. järgmine päevakorrapunkt, suuline küsimus komisjonile, mis puudutab määrust teatavate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi kohustusliku märkimise kohta. kõigepealt saavad sõna küsimuste, küsimuse autorid, kõigepealt härra Moreira. Uh, obrigado, president, senor komissario, caros kollegas. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. olen üks selle suulise küsimuse esitajatest. kahe tuhande viienda aasta lõpus esitas komisjon määruse ettepaneku äh, eelnõu et viia sisse toodete päritoluriigi kohustusliku märkimise süsteem mõningate kolmandatest riikidest imporditud toodete kohta. selle eesmärk oli vältida eksitava äh, made in etikettide kasutamist ning äh, võrdsete tingimuste kehtestamist meie kaubanduspartneritega nagu Brasiilia, Kanada ja Ameerika Ühendriigid, kus on päritoluriigi märkimise süsteem. me soovisime kohustuslikku päritoluriigi märgistamise süsteemi. kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande üheksandal aastal toodi see sisse, kuid kahe tuhande kümnendal aastal saime me uued äh, Lissaboni lepingust tulenevad seadusandlikud pädevused ja Euroopa Parlament võttis seetõttu esimese lugemisega vastu oma seisukoha äh, komisjoni ettepaneku kohta mõningate kolmandatest riikidest imporditud toodete päritoluriigi märkimise kohta. viissada kakskümmend viis parlamendiliiget hääletas poolt, nelikümmend üheksa vastu ja nelikümmend neli jäi erapooletuks ja äh, sellest ajast peale, hoolimata sellest, et parlament on mitu korda sellele tähelepanu juhtinud, äh, ei ole nõukogu jõudnud ühisele seisukohale ja takistab seetõttu seadusandlikku menetlust. hiljuti võtsid sündmused ootamatu pöörde ja äh, komisjon teatas, et võtab määruse alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast tagasi, aga äh, süsteem kaotab kehtivuse tänu Maailmakaubanduse vaekogu otsusele veise ja sealiha märgistamise kohta. pöörduti tagasi algse süsteemi äh, seetõttu, et algne päritoluriigi määrus ei olnud kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega. miks tahab komisjon seda Äh, tagasi võtta, miks ei esitata lihtsalt muudatusi või parandusi nii, et äh, meie õigustik oleks kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõuetega, selle võiksime vastu võtta teise lugemise käigus ja, ja kolmepoolsete kohtumiste käigus Euroopa Komisjon peaks austama äh, Euroopa kodanikke, Euroopa Parlamenti, kes on kodanike esindaja, kas äh, seetõttu äh, ei arva komisjon, et Euroopa Parlamendiga oleks pidanud konsulteerima enne seda, kui teatatakse, et määrus kavatsetakse tagasi võtta ja kas sellega on ka, ka kas sellega teenitakse meie Euroopa Liidu kodaniku üldiseid huvesid ja siis millised konkreetsed osad ei ole enam ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega kooskõlas ja miks? millal esitakse uued ettepanekud ja kuidas kavatseb Äh, kuidas, mida arvab komisjon päritoluriigi kohustuslikust märkimisest, mida nõutakse imporditud toodete puhul paljudes teistes riikides, nagu näiteks Brasiilia, Kanada, Ameerika Ühendriigid ja milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada päritoluriigi märkimine ja seega jälgitavus kolmandatest riikidest pärit toodete öö, äh, osas, äh, mida imporditakse ühtsele turule ja milline on kavandatud tähtaeg, kas komisjon esitab äh, uue määruse ettepaneku, mis oleks kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni uute eeskirjadega ja millal? suur tänu. suur, proua Moskaldini suur tänu, proua juhataja, te kuulsite väga selgelt härra Moreira küsimust ja üleilmastunud maailmas saavutame me edu ainult siis, kui kõikide suhtes kehtivad võrdsed eeskirjad. mis puudutab äh, kaubavahetust, siis kaubanduse eeskirjad vajavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni kinnitust. meie ei taha aga teiseklassilisi äh, tarbijaid või tootjaid, sõltuvalt sellest, millise maailmajao või riigiga on tegemist. me tahaksime võrdset konkurentsi, olgu tegemist Hiina, Brasiilia, Ameerika Ühendriikide või Kanada või kellega iganes, kui neil on oma sisereeglid imporditavate toodete suhtes, on ka Euroopa Liidul õigus oma äh, reegleid kehtestada. ja tegelikult Euroopa Liidul on täielik õigus, nagu me ütlesime, oktoobris kaks tuhat kümme kehtestada kohustuslikud päritoluriigi märkimist eeldavad eeskirjad. me ei tahaks siin topeltstandardeid üleilmastunud turul peab kõikidel olema võrdne positsioon, võrdsed mängureeglid, me peame olema õiglased nii tootjate kui ka tarbijate suhtes ning kaitsma nende õigusi. Euroopa tarbijatel on õigus valida ja langetada oma otsuseid teavitatud alustel. ja tootmine jälle on meie majandusliku konkurentsivõime alustalaks ning tootjad eeldavad, et Euroopa Liit aitab neile tagada äh, samad eeskirjad, samad mängureeglid, äh, nagu äh, on tagatud tootjatele ja tarbijatele Hiinas, Ameerika Ühendriikides ja mujal, nii et seepärast vaadakem üle meie õigusraamistik ning tagagem korralik mõttevahetus nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahele Ehm, parlament ei leia, et parlamendi seisukohad oleksid äh, väljaspool igasugust arutelu, kuid me tahaksime äh, tegutsemist äh, ja nõukogu ja komisjon peavad vaatama sellele kurval, nendele kurbadele asjaolude silma ja kaaluma, kas tõesti on aeg ettepanekuid tagasi võtta komisjon peab kokku kutsuma äh, kolme institutsiooni kohtumise ning äh, tuleb plaanida, mida edasi teha. see oleks meie tarbijate huvides äh, ning ainus mõeldav lahendus. katsugem selle, see delikaatne ja valuline küsimus nüüd lahendada. suur tänu, volinik De Huht. suur tänu, juhataja. austatud parlamendiliikmed Euroopa Liidus võivad märkida toodete päritolu vabatahtlikkuse alusel. selle nõndanimetatud Made in ettepaneku eesmärk oli teha kohustuslikuks imporditud toodete päritoluriigi märkimine mõningate tööstustoodete puhul. me teame, Äh, kui oluline on Euroopa Parlament äh, ja parlamendi seisukohad ähm, toodete märkimise osas äh, ja hindame kõrgelt esimese lugemise seisukoha puhul tehtud pingutusi. komisjon on uurinud põhjalikult seadusandlikku ettepanekut ja võtnud arvesse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid, aga nüüd, seitse aastat pärast seda, kui see ettepanek esitati, tuleb meil reaalsusele silma vaadata pärast Euroopa Parlamendi hääletust ei ole saavutatud mingisugust edu ning äh, pole mingisuguseid väljavaateid äh, poliitilise kompromissi saavutamiseks äh, riikide institutsioonide vahel. lisaks sellele pärast hiljutist Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsa, otsust on tekkinud probleem Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadega vastavusega, päritolumärgistus Äh, läheb nüüd kauban-, kaubanduse tehnilisi tõkkeid puudutavate äh, äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjade alla ja sellega seoses tekib teatav risk, Made in ettepanek kehtiks ainult imporditud toodetele, kolmandast riikidest imporditud toodetele, mitte ainult, mitte aga Euroopa Liidu toodetele endale. impordidele puudu-, impordile pööratakse tänapäeval väga palju tähelepanu ja Euroopa Liit on olnud üks protektsionismi kirglikke vastaseid ja seetõttu komisjon otsustas võtta äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tööprogrammist selle määruse maha. Äh, praegusel hetkel on komisjon äh, seisukohal, et määruse ettepanek tuleks tagasi võtta, praegusel hetkel on Euroopa Parlamendil võimalik oma seisukohta avaldada komisjonile, komisjon pole veel lõplikku otsust Äh, langetanud äh, ja kümnendal jaanuaril toimus Intaga ka tehniline selleteemaline koosolek. mis puudutab äh, päritoluriigi märkimist teistes riikides, siis mõnedes riikides on päritoluriigi märkimise süsteem, aga need süsteemid pärinevad enne WTO otsuse, enne WTO otsust, nad on teistsugused ning äh, ei ole siiani täheldatud äh, suuri takistusi Euroopa Liidu ettevõttele seoses selliste päritolu äh, reeglitega, kui me sellised tõkked ja raskused tuvastame, me loomulikult tegutseme, praegusel hetkel leiab komisjon, et me ei saa seadusandlikke ettepanekuid teha imporditud, ainult imporditud toodete päritoluriigi kohustuslikku märkimist, nii nagu seda kavandati praeguses määruses ettepanekus algse määruse ettepaneku puhul äh, kaaluti ka seda, et päritoluriigi kohustuslik äh, märkimine kehtib mitte ainult imporditud äh, toodete puhul, vaid ka Euroopa Liidu toodete puhul Made in EU ja see eeldab uut ettepanekut, ma arvan, et härra äh, Moreira, me ei saa seda sellesama menetluse käigus siiski lõpule viia. kõik see eeldaks mõjuhinnangut, tuleb vaadata, kas selline uus, uue kohaldamisalaga äh, seadusandlik ettepanek vastaks äh, Euroopa Komisjoni pädevustele, Euroopa Liidu pädevustele, kas selle järele on vajadus ja nii edasi ja nii edasi ja samuti, kas me tahame majanduskriisi tingimustes oma to-, tootjatele ja ettevõtetele täiendavaid kulusid tekitada. praegusel hetkel komisjon kaalub kõiki võimalusi äh, tööstuse ja ettevõtluse äh, volinik äh, härra Dajani, kui me otsustame, et see on asjakohane, kaalub seda võimalust põhjalikumalt. aga praegu meie küsimuse teema juurde. me tahame võrdseid tingimusi kõikidele ettevõtetele Euroopa Liidus me tahaksime äh, võltsitud etikette vältida, tagada selle, et meie tarbijatel oleks kõik vajalikud andmed. hiljutised uuringud tekstiili ja nahasektori kohta näitavad, et päritoluriigi märgistuse probleem ei ole kõige olulisem probleem. praegusel hetkel uurib komisjon, kuidas äh, ebaõiglaste ebaõiglase äritegevuse direktiivi paremini jõustada, komisjon teeb ettepaneku õige pea äh, toodete turujärelevalve meetmete kohta, mille eesmärgiks on to-, Euroopa Liitu sisenevate toodete parim kontroll tulevikus. seadusandlik ettepanek äh, esitatakse tootede ohutuse kohta ja turujärelevalve kohta komisjon äh, ressursid on piiratud, me tahame reguleerida edaspidi paremini ja meie keskendume seetõttu majanduskasvu, konkurentsivõimet ja tarbija usaldust süvendavatele kõige olulisematele meetmetele. ma tänan äh, küsimuse esitajaid ja vastan küsimuse esitajatele. et me oleme teinud avalduse et tahame määruse ettepaneku tagasi võtta, Inta komisjoni esimeest informeeriti ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni tööprogrammis on just nimelt teavitada nii nõukogu kui, kui parlamenti sellest, mida komisjon kavatseb teha ja mida komisjon, mille, millistest tegevustest on komisjon loobunud, see on meie koostöö eeskirjadega hästi kooskõlas, Euroopa Parlamendil on õigus oma seisukohti esitada äh, enne seda, kui komisjon langetab lõpliku otsuse määruse ettepanek tagasi võtta või mitte tagasi võtta, mis selgub kevadel. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Kaspari, kaks minutit. suur tänu minu meelest me räägime siin kahest asjast, kõigepealt institutsiooniline külg. mõned kuud, äh, tegelikult aastad tagasi esitas äh, komisjon äh, seadusandliku ettepaneku eelnõu, meie ütlesime, kujundasime oma seisukoha, nõukogu pole kaks aastat mitte midagi teinud. ma arvan, et selline tegevusetus nõukogus kaks aastat ei toimu absoluutselt mitte midagi, et selline tegevusetus on täiesti vastuvõetamatu. teiseks, härra volinik, te rääkisite järgmise aasta kahe tuhande Äh, tööprogrammist äh, ja ütlesite, et te kavandate määruse ettepaneku tagasivõtmist. praegusel hetkel äh, on olukord selline, et esimese lugemise seisukoht võeti vastu. seetõttu oleks mõistlik, kas see teile meeldib või mitte, kui me pigem püüame sellist ettepanekut muuta rohkem e-, WTO eeskirjadele vastu, vastavaks ühiselt. ma saan aru, et väga et on äh, tarbijad, kes soovivad äh, päritolumärgistust äh, ja kuidas me saame selgitada üleilmastunud maailmal, maailmas tarbijale päriselt seda, kuidas, kust tooted on pärit, võib-olla erinevad koostisosad on pärinud, pärit kahekümnest erinevast riigist. ma loodan, et kui me tahame Made in ettepanekut tõesti vastu võtta, siis ja kui me tahame tarbijat informeerida, siis äh, peaks meie eesmärgiks olema pigem see, et äh, me ei aja tarbijat täiendavalt segadusse, vaid tõesti anname äh, vajalikku ja õiget infot ning kuidas seda on kõige parem võimalik saavutada. sotsiaaldemokraatide nimel härra Susta. suur tänu, lugupeetud juhataja, kolleegid, eelkõnelejad juba kirjeldasid äh, nendest institutsioonide vahelise koostöö äh, kriginatest, äh, mis on siin selles masinavärgis tekkinud, komisjon esitas kolm aastat tagasi oma ettepaneku ja me tervitasime pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist päritoluriigi põhimõtte reguleerimist, parlament osales edasises protsessis aktiivselt kaasseadusandjana ja kas nüüd ei, te ei soovi vastu, arvestada seda, et parlament võttis oma seadusandliku seisukoha vastu, mitte lihtsalt äh, ei avaldatud arvamust. ja nüüd äh, lihtsalt ignoreeritakse seda me hääletasime pärast seda, kui institutsioonidele vaheline kost-, kokkulepe sai vastu võetud. me peaksime pöörduma nende inimeste poole, kes ei taha selliseid standardeid kodanikuühiskonnas. parlament esindab siin viiesaja miljoni kodaniku huve, erinevaid huve, meie tööstus on meie majanduse alustalaks, meie ainukeseks majanduskasvu ja töökohtade tagamise mootoriks ja meie ei taha praegu protektsionismi edendada, me tahame lihtsalt vastastikuse põhimõtte kehtestamist, tahame uut seadusandlikku ettepanekut, mis äh, looks sarnased tingimused Ameerika Ühendriikidega nii et palun äh, ärge jääge selle juurde kindlaks, et te tahate ettepanekut tagasi võtta, vaid pigem tulge ja pange äh, pead kokku nõukoguga ja parlamendiga ja kohandagem ettepanekut uute kerkinud vajadustega. suur tänu ja härra Rinaldi Alde fraktsiooni nimel kaheks minutiks. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. me kõik teame, et selle määrusega oleks meil vähemalt mingi teave olemas, võib-olla kogu, mitte kogu teave, aga, aga vähemalt mingi teave olemas tarbijate jaoks me teame, et sarnaseid reegleid on kehtestatud Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Mehhikos, Jaapanis ja nii edasi. teame, et Euroopa Parlamendil õnnestus kokku saada suur enamus selle ettepaneku toetuseks, hoolimata sellest, et oli mõningaid kolleege, kes suhtusid kahtlustavalt sellesse süsteemi ja kuivõrd nende enda äh, koduriigi tööstussüsteemid olid sellised, et äh, see idee ei olnud neile päris meeltmööda me leppisime kokku, et tegemist peaks olema äh, määrusega, mis kehtiks piiratud arvule toodetele, lõpptoodetele, mis on suunatud otse tarbijatele ja, ja viieaastane äh, pilootperiood võiks olla, me teame, et Maailma Kaubandusorganisatsioonis on võimalik siiski muudatusi sisse viia, läbirääkimisi pidada, nii et ma leian, et me peaksime tööga jätkama ja institutsioonide vahelised suhted peaksid samuti lähtuma vastastikuse põhimõttest, seetõttu e, e, kavatsusettepanek tagasi võtta e, ei sobi selle süsteemiga. parlament on teinud oma töö ära, ka komisjon ja nõukogu on esitanud mõningad ettepanekud, äh, et aidata ettevõtteid, kes ole, ei ole oma tootmist äh, välja kolinud. ja see on oluline. Euroopa Liidu jaoks tekkis äh, selle töö ettevalmistamisega seoses palju ootusi ja erinevad tek-, sektorid on pidanud tegema ettevalmistavat tööd Äh, lisaks kõigele peaks olema lubatud ka kahepoolsed algatused, et tööd selles vallas ette valmistada ja üldisematele ettepanekutele teed silgut-, sillutada, me peame äh, kõikide Äh, inimeste huvidega arvestama ja see on meie Euroopa Liidu tööstus, äh, tööstuse jaoks väga tähtis küsimus. härra Sadu, lugupeetud volinik, te mäletate, et praegusel hetkel on tõsine majanduskriis ja suur osa meie kodanikest tunnevad muret äh, ja on vägagi rusutud üleilmastumise mõjude tõttu ja ja kogu aeg peavad nad äh, kuulama vastu, vastuolulist infot, neile öeldakse, et tarbijad, tarbige rohkem selleks, et majandus äh, kasvaks ja tööhõive äh, säiliks äh, ja ütleme neile samal ajal kogu aeg, et äh, te tarbite liiga palju, te tarbite liiga halvasti, see hävitab meie planeedi. Euroopa Parlamendis üritame me natukenegi toetada tarbijaid, anda tarbijatele õigusi, anda neile infot, et nad saaksid osaleda aktiivselt üleilmastumise protsessis. Teie aga ütlete, et siin on tegemist kaubandusliku tõkkega. Teie komisjonis olete esindanud liberalismi äh, filosoofiat, te olete öelnud, et liberalismi äh, on, äh, on liberalismi tuleks eelistada, sellel on oma tugevad eelised ja tarbija peab aktiivselt osalema, aga nüüd ei saa meile teha lihtsalt ettepanekut, et komisjon lihtsalt rakendab kontrolli. me oleme täna sellises maailmas, kus tarbija peab olema aktiivne, tarbijal peab olema võimalus valida. me ei saa vastata võib-olla kõikidele küsimustele sotsiaalse ja keskkonnadumpingu suhtes Äh, päritolumärgistusega, kuid päritolumärgistus on siiski üks töövahend, mis võimaldab tarbijal ise langetada vet-, otsuseid oma elukohta, tarbijal, kodanikul on õigus valida ja nad oskavad seda teha, aga me peame tagama, et tarbijate õigused oleksid kaitstud ja et komisjon, äh, keda teie esindate siin, ei ignoreeri parlamendi vastutust, parla-, komisjonil on oma vastutus, nõukogul on samuti äh, kohustus äh, mitte ignoreerida parlamendi seisukohta, nõukogu esindajat siin praegu ei ole, nagu te näete, aga ma ütlen veel äh,, majanduskriis majanduskriisiks, aga just nimelt selles samas kriisis ei tohiks me tarbijate õigustest traktoriga üle sõita. proua Kööning üks minut. suur tänu. mina olen selle määruse pärast alati muret tundnud, kohustuslik päritoluriigi märkimine selleks, et toodete vältsimist vältida, kui need on äh, võltstooted, aga tekib küsimus, kui põhi, kui täpne võib olla tegelikult see päritoluriigi äh, märgistus, äh, sellepärast et meie varustusahel, tootmisahel on ju vägagi mitmekesine ja üleilmastunud maailmas on päritolu, päritoluriigi märgistus äh, ka kindlasti konkurentsi mõjutav. kõik need on äh, adekvaatsed küsimused ja pärast Maailma äh, Kaubandusorganisatsiooni otsust ma, ma tahaks öelda, et ma saan aru, miks tarbijad tahavad teada, kust on tooted pärit, nad võib-olla tahavad toeta, toetada oma koduriigi tööstust, nad tahavad poliitilistel või keskkonna kaitset puudutavatel alustel langetada oma valikuid, nii et ma tahaksin öelda komisjonile, et me peame nüüd edasi minema. ma nüüd võin minna äh, poodi, näidata oma mobiiltelefoniga tootele ja see peaks mulle näitama siis, millised äh, on selle tooteahela erinevad osad. me suudame seda teha ja see ei ole protektsionistlik, sellepärast et äh, me lihtsalt anname tarbijatele infot, mida nad soovivad kuulake parlamenti, meie oleme meie tarbijatele lähedased, see on oluline küsimus tarbijate jaoks, nii et ärge loobuge. ja nüüd äh, härra Salvini. suur tänu, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik ja lugupeetud kolleegid, lugupeetud kuulajad internetis, Bangladeshis pidid eile paljud hiljuti paljud inimesed äh, eluga hüvasti jätma, nad toot-, töötasid äh, ühe euro eest, ühe dollari eest päevas ja seda selleks, et Euroopa tarbijale riideid selga anda ja meie austasime neid ainult äh, üheminutise leinaminutiga ma ostan oma riideid, ma ei tea, kas äh, neid valmistavad lapsed Bangladeshis äh, või kuskil, on need valmistatud kuskil mujal. Ähm, Põhja-Euroopas, Ühendkuningriigis, Hollandis, Saksamaal, Rootsis, igal pool on liikmesriikidel oma äh, huvid ja nad on oma ettevõtted kolinud sageli Hiinasse mõned tahavad lihtsalt importida puuvilja Marokost, kingi Pakistanist, hoolimata sellest, et tuhanded inimesed kaotavad töökohad, tuhandeid vabrikuid pannakse kinni Euroopas ja väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted lähevad pankrotti. Need on äh, töökohad Euroopa jaoks ja ka mõnede inimeste jaoks on lapstööjõud Bangladeshis parem kuivõrd see on odavam kui äh, tööjõud, äh, kvalifitseeritud tööjõud Itaalias. vaatame, mis toimub Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Hiinas. Äh, nemad on protektsionistlikud, aga meie ei ole protektsionistlikud. seda väidame me siin, tahame jätta sellist muljet seetõttu kodanikud ei tunne, et nad mõistaksid Euroopat, nad ei saa Euroopast aru, nad tunnevad, et Euroopa on kauge, sellepärast et vabrikud pannakse kinni ja äh, Äh, ja Hiinas töötavad ja Bangladeshis töötavad lapsed, Maarja Monti äh, käib ja kergitab kübarat. Meine... Äh, kuue nimel härra Schulz, tänan juhataja, volinik, minu fraktsioon toetab parlamendi poolt esitatud tugevat kriitikat selle vastuvõetamatu taktika suhtes, mida nõukogu on praegu kasutanud ja millega on asju edasi lükatud ja seetõttu meie fraktsioon pöördub komisjoni poole üleskutsega esitada uus ettepanek ja kaasata sellesse ka parlamendi seisukohad. eriti arvestades seda, et nõukogu täna äh, puudub. võib-olla see ei ole piisav samm, kuid vähemalt see on üks samm, et meil oleks teada, millisest riigist toode on pärit kuid ülemaailmast nõu ja toob kaasa turgude integreerumise ja kuigi me soovime tootele päritolutunnistust, et oleksid teada, et toodet on toodetud keskkonnasõbralikult ja et see ei kahjusta inimeste tervist. ja see äh, on kooskõlas õiglase kaubanduse ja tarbijakaitse seisukohtadega. seega komisjon, hakakem nüüd made in reegleid ajakohastama ja ärgem tegeleme enam vanade ideedega. me ei saa eeldada, et meie planeet ja planeedi elanikud ei kannata üleilmastumise läbi. suur tänu, härra Fjellner, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. ma tahan kõigepealt tervitada asjaolu, et komisjon on selle määruse tagasi võtnud, sest alles eile me arutasime äh, päritolu märgistamist ja saime teada, kui keerulised need eeskirjad on. meile teeb muret see, et Euroopa Liit kavatses ühepoolselt päritoluriigi märgistamise kasutusele võtta nagu näiteks puuvill, mis on pärit Itaaliast, see Äh, kvooti Itaalias, aga äh, rõivad õmmeldi Hongkongis ja sellega kaasneb väga palju äh, aspekte, töötajate õigused, kes tegutsevad erinevates maailma riikides. ja me peame arvestama ka riikisiseste erinevustega, rääkimata siis riikidevahelistest erinevustest. me oleme rääkinud toodete kohustuslikust märgistamisest Euroopa Liidus toodetud toodetele Euroopa Liidus valmistatud toodete kohustuslikku märgistamisse, kuid me otsustasime selle vastu, kuna see äh, muutus tootjatele liiga kulukaks. miks me tahame nüüd kehtestada selle süsteemi imporditud toodetele, ma ei mõista, kui tarbijad seda soovivad siis ma arvan, et ettevõtjad hakkavad üha rohkem ise kasutama made in märgistust ja ma arvan, et meie määrus oleks aja raiskamine. Ähm, jätkem selle küsimuse rahule sinine kaart, kas te olete valmis sellele küsimusele vastama? jah. tundub, et on muutunud traditsiooniks härra Fermi sõnavõtu juures sinist kaarti näidata, et äh, äh, äh, mulle tundub, et, et te toetate ainult neid asju, mida on lihtsalt teha, aga kuna toote päritolul on väga raske äh, märgistust anda, kuna äh, toorepärne ühest riigist, valmistatakse teises riigis, ütlete, et me saame teha väga lihtsaid asju, aga mitte keerulisi asju Euroopas seda oleks tarbijale väga raske selgitada, väga raske selgitada kõiki tootega kaasnevate komponentide päritoluriike ja seetõttu märgistada seda peretulikult, kuid minu arvates peaks olema see võimalik. see peaks teenima ka teie kodumaa ettevõtte huve ja teie kodumaal tegutsevate ettevõtjate huve. Teid ei huvita päritolu um, märgistamine, kas ei oleks parem ausalt seda täiskogul välja öelda? suur tänu, jaa, see on muutunud traditsiooniliseks, vastupidi ma arvan, et Euroopa peaks keskenduma just keerulistele küsimustele, rasketele ülesannetele, nendele ülesannetele, mis on seotud üleilmaistumisega. kui me aga levitame bürokraatiat, kehtestame rohkem tollitariife ja äh, kaitseme neid tooteid, mis ei ole konkurentsivõimelised, nagu näiteks T-särkide valmistamine Euroopas, siis me jääme alla ülemaailmses konkurentsis. Vietnamis ma kohtusin kaubanduskoja esindajatega äh, ja nad ütlesid, et äh, nad ei suudaks Vietnamis edasi elada, kui seal valmistatakse ainult jalatseid. Äh, kui nad jätkuvalt valmistaksid ja toodaksid esemeid, mis ei ole ülemaailmses konkurentsis vastupidavad. Äh, kui me ka niimoodi tegutseme, siis ka meie oma eksporditurul jääme kaotajaks. suur tänu. järgmisena härra Lange, kaks minutit. tänan, juhataja, volinik, kallid kolleegid miks me oleme selle ettepaneku vastu? põhimõtteliselt eh, ma näen selles ühte põhjust. Eh, teatud eh, kaupmeestel ja tootjatel on võib-olla huvi varjata päritolu, et osta ülemaailmselt odavalt sisse ja müüa kallilt Euroopas edasi. ja Äh, varjata seda äh, väidetega, et sõdad on valmistatud õiglastel alustel ja see kaitseb konkreetsete tootjate ja kaupmeeste huve ja me ei peaks seda lubama, me soovime et kogu tootmisahel oleks läbipaistev, me tahame teada, kust toode pärit on, me soovime õiglast konkurentsi ühenduses. ja seetõttu selle küsimusega äh, kaasneb kaks aspekti. esiteks, mis toimub nõukogus? kas nõukogu endiselt soovib edasi arendada Euroopa Ühenduse majandust tarbijate huvidest ähm, või lähtub teatud konkreetsetest majandushuvidest, äh, mis on Euroopa meetodi vastu. ma arvan, et just teine aspekt peab paika, teatud huvide kaitse, mitte Euroopas progressi edendamine niimoodi see aga ei peaks olema ja me ei tohiks seda lubada. ja lõpuks küsimus komisjonile, kelle poolel teie olete? kas te olete nõukogu ja konkreetsete huvide esindajate poolel või Euroopa Parlamendi poolel, kes soovib tagada Euroopa Liidule euroopaliku arengutee? järgmisena härra Maanders, poolteist minutit tänan, juhataja. me oleme siin rääkinud institutsioonide vahelisest probleemidest suhetes Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. Euroopas me võtame vastu õigusakte selleks, et äh, rõhutada sotsiaalpoliitika mõõdet ja peame silmas nii tööstuse kui ka keskkonnavajadusi ma arvan, et me peaksime nüüd äh, äh, suunda muutma. asi ei piirdu mitte sellega, et me äh, kehtestame Euroopa Liitu sisse veetavatele toodetele kohustusliku päritoluriigi märgistamise, sest ka näiteks Euroopa Liidus ja näiteks Saksamaal valmistatud toodetele tuleks kehtestada ranged tingimused Äh, mis näeksid ette, et äh, kõik koostisosad peavad olema valmistatud just esitatud päritoluriigis ja see oleks vajalik info tarbijale ja tarbija oleks siis teadlik, kas see toode on valmistatud Saksamaal või Euroopa Liidus. ei saa lubada seda, et näiteks ma ostan ülikonna, millel on silt, et valmistatud Saksamaale ja pärast selgub, et ainult nööbid on Saksamaalt ja muud osad äh, äh, pärinevad kuskilt, mida ei ole võimalik tuvastada järgmisena äh, Graf Tartmut, tänan, juhataja. tarbijad soovivad teada, kust tooted pärinevad ja seda eriti toiduainete puhul ja seetõttu on igati õige, et me arutame päritolureegleid täna. kuid ma tahan siinjuures rõhutada, et tarbijad soovivad teada seda, seda, milline on päritoluriik Nad soovivad näha märgistust Made in England, Made in France, Made in Italy, Made in äh, ja nii edasi. ja võib-olla on ka neid tarbijaid, kes tahavad näha, et nad valmistatud Rumeenias, aga tarbijad ei taha näha sellist märgistust nagu valmistatud Euroopa Liidus. ja seetõttu ma avaldan omapoolset lootust ja see on ainult lootus ja väga väike lootus et neid reegleid ei kasutata veel kord selleks, et viia meid Euroopa äh, üliriigi loomise teele. härra Proust, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, mind rabab Euroopa Komisjoni ettepanek äh, päritoluriigi märgistuse ettepaneku tagumise, tagasivõtmise kohta. Euroopa Parlament võttis ähm, üle kaheksakümneprotsendilise toetusega oma seisukohad ja äh, seda kaks aastat tagasi ja nüüd te lihtsalt suhtute halvustavalt parlamendi ja seega ka Euroopa kodanike seisukohtadesse. Te ütlete ka, et äh, päritoluriigi äh, märgistus on oluline osa tarbija informeerimisest ja selle ignoreerimine praegusel hetkel oleks oluliseks ja negatiivseks sõnumiks Te ütlete, et äh, ettepanek on aegunud pärast äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni kohtupraktika uut otsust äh, ja ärgem olgem naiivsed, mis takistab komisjoni uut ettepanekut esitamast lähtuvalt uue sellest kohtupraktika muutusest? kuidas te selgitate seda, et Kanadal ja Ameerika Ühendriikidel on võimalik päritoluriigi ettepanekuid WTO eeskirjadega kooskõlla viia? ärge valetage meile, tegelikult äh, on asi selles, et nõukogu lihtsalt ei suuda kokkuleppele jõuda. meie konkurentsivõime langeb, me seisame kriisiga silmitsi, me peame ära kasutama kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses olukorra parandamiseks ja praegu me seda ei tee. ma loodan, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal leiate te mingisuguse mõistlikuma lahenduse äh, sellele probleemile kui äh, lihtsalt ettepaneku tagasivõtmine. Badia suur tänu, järgmisena saadik Badia Kutšet, poolteist minutit. tänan, juhataja, volinik. praegusel arutelu etapil on juba väga paljud aspektid välja öeldud, äh, on avaldatud poolehoidu sellele määrusele, me oleme arutanud päritoluriiki eeskirju, kuid lisaks sellele me peame äh, tähelepanu pöörama ka läbipaistvusele ja me peame siinjuures rõhutama ka VKE-de rolli, VKE-de rolli Euroopa Liidus. Euroopa Parlament oma igapäevastes raportides rõhutab, et VKE-d moodustavad üheksakümmend protsenti ettevõtetest ja VKE-de käive moodustab viiskümmend protsenti Euroopa Liidu käivest, VKE-d annavad väga palju tööd inimestele, seega me peame tagama, et need ettevõtted, kes loovad rikkust ja jõukust, kes on meie majanduse mootoriks, äh, äh, äh, saavad nautida ka õiglaseid tingimusi ja seetõttu ma pöördun komisjoni poole üleskutsega üle vaadata oma määruse tagasivõtmise kavatsus. sest me peaksime pöörduma näoga oma ettevõtjate poole Äh, protektsionism ei aita töökohti luua, ei aita majandust elavdada. meie tarbijad soovivad ja võivad teada saada, kust toode pärit on ja soovivad, et Euroopa Liidus kehtivad sotsiaalsed normid on täidetud nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides. seega ma palun, mõelge veel kord läbi ja kaaluge äh, oma otsust äh, Äh, kui te peate määruses midagi muutma, tegelege sellega, kuid ärge võtke seda tagasi. järgmisena kolleeg Kutas. tänan, juhataja, volinik, äh, lugupeetud kolleegid. Euroopa Parlamendi poolt oktoobris kaks tuhat kümme vastu võetud määrus oli äh, vajalik reageering nõudele parandada tarbijatele esitatava teabe läbipaistvust tootmistoodete, tööstustoodete kohta, mida müüakse Euroopa turul selline määrus on väga kasulik, sest Euroopa Liidul puudub veel äh, korralik seadusandlus selles valdkonnas, seetõttu on kahetsusväärne, et komisjon otsustanud selle määruse tagasi võtta ja eirata tarbijate õigusi äh, äh, äh, äh, toodete päritolu tuvastamisele, et välja selgitada, kas nad vastavad keskkonnanõuetele. seega komisjon rohkem läbipaistvust, rohkem teavet tarbijatele ei tähenda suuremat protektsionismi. järgmisena kolleeg Toia. tänan. see oli nagu välk selgest taevast ja see ei ole sugugi hea märk äh, komisjoni ja parlamendi vahelistes suhetes. esitatud põhjused ei ole piisavalt selged Äh, siin viidatakse WTO vaekogu otsusele, kuid see ei ole veenev. arvestades äh, määruse sisu, äh, kulutusi, protektsionismi ohtu, need on kõik ka nõrgad argumendid ja mulle tundub, et komisjon ei ole olnud järjekindel selle määrusega ja seega mu küsimus on kas te saate silma vaadata sellele täiskojale? ja öelda, et äh, komisjon tegutseb julgelt, aga kui komisjon ei ole piisavalt julge, kui komisjon ei tegutse tarbijate huvides, siis Euroopas levib veelgi rohkem skepsis ja positiivne suhtumine Euroopa Liitu. järgmisena proua Muskardini tänan, juhataja. volinik ütles, et äh, institutsioonide vahelist kompromissi jõudmisel äh, tegelikult võimalusi ei ole kes aga väidab, et me ei ole suu-, ei suuda leida ühisseisukohta kolme institutsiooni vahel, et jõuda kompromissini? Te ütlesite, et see reegel ei kehti äh, ühenduses valmistatud toodetele ja see ei ole nüüd nii oluline, oluline on siis, kui tooted pärinevad väljaspoolt Euroopa Liitu. miks see määrus tagasi võtta, miks mitte äh, äh, tutvuda teiste reeglite eeskujuga, kus on sarnased eeskirjad ja teha vastavad ettepanekud ja muuta võib-olla äh, seda määrust, mis on juba läbi hääletatud, kui te olete veendunud, et see ei vasta praegu kehtivatele Maailma Kaubandusorganisatsiooni nõuetele kuid ma ma olen veendunud, et maailma kompensatsioon ei poolda seda, et mõningates riikides on eeskirja, teistes ei ole, sest meil on vaja õiglast konkurentsi, me ei saa äh, leppida sellega, et äh, eeskirjad erinevad ja sellega teatud riike karistatakse Te või, avaldasite oma seisukoha enne seda, kui komisjon on lõpliku otsuse langetanud, me võtsime arvesse teie avalduse, kuid ma ei ole siiski veel täielikult veendunud selle õigsuses, sest meie oma selge hääletustulemusega avaldasime ka oma seisukoha selles küsimuses ja seetõttu ma palun teid mitte tagasi võtta seda määrust sest parlament soovib jätkata institutsioonide vahelist dialoogi. Teie tegelikult algatasite selle mitteametliku dialoogi institutsioonide vahel eh, selleks, et kaaluda muudatuste võimalusi ja pakkuda välja korralikke lahendusi. ja seda me algselt soovisime. Teie esindate Euroopat ja peaksite kaitsma Euroopa huve. järgmisena härra Tarabella üheks minutiks. lugupeetud, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik ähm, Äh, mina vastutan põllumajandusküsimuste eest ja tarbijate kaitse eest ja seetõttu etiketid on väga oluline, tarbijal peab olema info, et langetada valik ja kolmandate riikide päritolu märgistamine on täpselt samas äh, Äh, sama äh, temaatikaga tegelev äh, määrus, Euroopa Parlament ütles oma seisukohad välja, tuleb määritolu märgistamine muuta kohustuslikuks ja panna paika rikkumiste kohased sanktsioonid. nõukogu on aga seadusandliku protsessi takistanud ja nüüd komisjon järsku on teatanud ilma parlamendiga konsulteerimata, et nad tahavad määruse ettepaneku tagasi võtta, niisiis Euroopa institutsioonid on suutnud jällegi paika panna korrapärase, suurepärase Äh, läbikukkumise plaani tarbijate jaoks äh, ja pettunud on ka need, kes lootsid sellest äh, tööhõivet ja töö ja majanduskasvu parandavat meedet ja tuleb jällegi öelda, et kohaliku tasandi, kohalike toodetega, tooteid tootvaid ettevõtteid on jäänud jällegi jäänud pika näoga. vaba mikrofon nüüd, kümme sõnasoovijat palun äh, pidage kõik ühest minutist kinni, proua Köstner kõigepealt. härra volinik, komisjoni tegevus hämmastab mind, parlament võttis esimesel lugemisel vastu väga selge otsuse. liikmesriigid meiega nõustuda ei suutnud, aga komisjoni seisukohta on väga keeruline mõista USA Cool programm oli komisjoni otsuste aluseks, mida siis eh, ning, ning komisjoni algatust oleks pidanud mõneti ainult muutma, mitte tagasi võtta. selline tegutsemisviis on vastuvõetamatu. me peaksime WTO-s leidma mingisuguse alternatiivi, mitte lihtsalt algatuse tagasi võtma meie parlamendis soovisime, et kolmandate riikide import äh, oleks selle tootmisel vastanud samasugustele sotsiaalsetele ja keskkonnanõudmistele nagu Euroopa tooted. me soovime, et parlamenti teavitataks kogu protsessi jooksul, kui kavatsetakse ka selliseid algatusi tagasi võtta, suur tänu. kolleeg Silvestris nel 2010 il parlamento aitäh, president. kahe tuhande kümnendal aastal võttis parlament äh, viiesaja kahekümne viie poolthäälega vastu selle seisukoha. see on suur häälteenamus, te ei saa sellist otsust tagasi võtta. kohustuslik märgistamine on kriitilise tähtsusega. Lõuna-Itaalias, näiteks Kalabrias ja mujal tegutseb suur hulk Hiina ettevõtteid. aga meie enda omad lõpetavad tegevuse, tuhanded meie töölised jäävad tööta. kui vaadata, kuidas toodetakse Hiinas, siis sealsed tootmiskulud on miniatuursed. samas kui vaadata töötunde, seda, et kasutatakse lapstööjõudu ja nii edasi, kõike seda tuleb silmas pidada meie Euroopas teame, et tekstiiltooted, äh, kingad, tööstustooted, äh, mida valmistatakse näiteks Hiinas, nende tootmine on väga odav, aga seda sellepärast, et kasutatakse põhimõtteliselt orjatööd. seetõttu ongi vaja teada, kus mingid tooted on toodetud härra volinik, kelle huvides oli selline otsus, eh, see, et, et otsus tagasi võeti, kas eh, nende huvides, kes tegutsevad seaduspäraselt või need, kes tegutsevad ebaseaduslikult, VKE-d annavad palju tööd üle Euroopa, kas te toetate neid või siis hargmaiseid ettevõtteid, kes eh, toodavad kuskil mujal maailmas? Te ei aita neid ettevõtteid, kes maksavad korralikku palka ning austavad töötajate õigusi. Te lihtsalt aitate inimesi, kes kasutavad orjatööd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 põllumajandustooted, mida saab importida kolmandatest riikidest, kus tootmiskulud on madalamad. Neil on juurdepääs Euroopa Liidu turgudele. kui äh, lõpptöötlus on toimunud Euroopa Liidu liikmesriigis, samas tooraine tootmistingimused, äh, neid ei uuri keegi ning sage, liiga sageli anname me tarbijatele väär, väärinfot sest nende toodete peal on märge, et nad on toodetud Euroopa Liidus, aga tooraine tegelikult pärineb kuskilt mujalt. see moonutab konkurentsi. me ei räägi siin protektsionismist, vaid lihtsalt sellest, et enda tootjate huvisid ja tarbijate huvisid tuleb kaitsta. proua Kallenbach. proua president, härra volinik täna tunnen ma ennast kolmekordselt ohustatuna. nõukogu esindajaid kohal ei ole, meil on nendegagi probleeme, aga ka parlamendisaadiku ja tarbijana tunnen ma ennast ohustatuna teie tegevuse tõttu. viiesajal miljonil Euroopa Liidu kodanikul ja tarbijal on õigus teada, kus neid tooteid, mida nad kasutavad, on toodetud. kui vaadata Eurobaromeetrit, siis võib ka näha, et tarbijad soovivad sellist infot. ning samuti tunnen ma, et minu kui saadiku õigused on jalgade alla tambitud, kolm aastat tagasi võtsime me siin parlamendis vastu oma otsuse, nõukogu aga sellega ei nõustunud ning komisjon otsustas, et WTO sellist asja ei luba, selle asemel, et pidada WTO-d meie läbirääkimiste partneriks me peaksime tõesti WTO-ga koostööd tegema, et täidetaks meie kodanike ootused. tegemist on tõesti meie jaoks äratuskellaga. alustage läbirääkimisi ning tagage, et WTO ähm, tegelikult vastab ka meie vajadustele, suur tänu. suur tänu, proua president, härra volinik. jällegi räägime me sellest ning jällegi näeme, millist rolli mängib komisjon komisjon asub nende inimeste poolde, kes, poolele, kes on märgistamise vastu ning toetab üleilmastumist ning suuri importijaid Euroopasse. seega läbipaistvus ning tarbijate teavitamine on lihtsalt kõrvale lükatud, sest see ei ole mugav. toetatakse suuri importijaid me uurisime võimalusi kohustusliku märgistamise kehtestamiseks ning leidsime, et see on ka hea viis kaitsta Euroopa töökohti ning võidelda sotsiaalse dumpingu vastu. see ei tähenda, et me peaksime muutma oma praegust kaubanduspoliitikat. meil on ka geograafilisi probleeme näiteks tootmises samas see otsus ei tähenda, et me peaksime tootmist geograafiliselt kuskile mujale viima. kohustuslik märgistamine annab võimaluse tarbijatel valida ning see aitab kaitsta ka Euroopas töökohti. suur tänu, härra Morganti. suur tänu, president. kõigile, kindlasti ka nõukogule, keda kohal ei ole, ja komisjonile on selge, et me peame kaitsma oma kodanike huvisid. parlament siin esindab neid samu kodanikke. ning meie sõnum komisjonile oli selge, see määrus on oluline selleks, et tarbijate olukord oleks kindlam, kait-, on vaja kaitsta neid võltstoodete eest. juhtus aga nii, et äh, Äh, suurte Põhjamaade huvid jäid peale kõikide teiste riikide arvel. me peame mõtlema ka tollisüsteemi ja importide peale, inimesed soovivad, et meil oleks kvaliteedi- ja päritolumärgistus, parlament soovib, et WTO-s kehtestataks selline süsteem ning komisjon ei tohi äh, jääda kurdiks meie nõuetele, sest me räägime oma kodanike nimel. suur tänu, härra kantsler. aitäh, proua president. see komisjoni teade, et algatus võetakse tagasi, tekitab kahtlust, et kas selline otsus on tegelikult üldse seaduspärane. tekivad veel mitmed küsimused. tegemist on tagasiulatuva otsusega ning seda tuleb vaadata ka nõukogu aastatepikkuse vaikimise valguses siin küsimuses. ja seetõttu on siin oluliselt vähenenud ka parlamendi roll, minu arvates napib siin austust ka meie vastu. ja tegemist on lihtsalt bürokraatliku trikiga, millega tehakse kahju meie kodanikele meil ei ole sidusaid üleüldiseid reegleid, millega saaks vältida odavate, odavalt toodetud välismaiste toodete üleujutust. lihtsalt seeläbi, et kodanikele ei anta vajalikku informatsiooni märgiste peal. meil on vaja sellised kontrollmehhanismid paika panna, kui seda me ei tee, siis tähendab see lihtsalt allaandmist ma arvan, et komisjon peaks selle tagasivõtmise otsuse üle vaatama ning tagama, et meil oleks olemas tõesti vajalik menetluskord selleks, et institutsioonid omavahel saaks korrektselt suhelda. suur tänu, volinik De Hucht! aitäh, proua president! suur tänu ka arutelus, väga elavas arutelus osalejatele, kuigi kellaaeg on tõesti veel varajane kõigepealt küsiti palju WTO kohta. WTO otsused on üsna selged. mitmed WTO vahekohtu lahendid on üsna selged, mis puudutavad pär-, päritolumärgistust ning öö, selle põhjal otsustas komisjon, et kahe tuhande viienda aasta otsus on aegunud, eriti seetõttu, et import ja kodumaiseid tooteid koheldakse erinevalt, näiteks äh, see päritolumärgistus kehtib ainult importtoodete kohta ning kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses andis komisjon sellest uuest arengust teada ka nõukogule ja parlamendile. mida siis WTO vahekohus otsustas? Nad otsustasid, et nad on valmis kaaluma päritolumärgistuse skeeme, kui nad äh, Äh, ei hakka kehtestama uusi tehnilisi tõkkeid kaubandusele, see tähendab seda, et päritolumärgistusskeemid peavad vastama ka sellele äh, kõige soodsamas olukorras äh, riigi põhimõttele ning peavad vastama ka kaubandustõkete eemaldamise lepingutele. ning importtooteid ei tohi kohelda halvemini kui kodumaiseid. samuti on olulisem nüüd see, et importtooteid koheldataks võrdsemalt kui praeguses meie ettepanekus. siin tehti mõningaid märkusi, mis ütlesid, et aga teistes riikides on sellised skeemid olemas see argument mulle ei sobi, sest see, mida meie WTO-s teeme ning üleüldiselt oma läbirääkimiste käigus olgu need siis mitme- või kahepoolsed läbirääkimised, siis seal me rõhutame just tehnilisi tõkkeid kaubanduse ees ning seda, kuidas neid eemaldada. meie oleme küps majandus ja meie jaoks on see väga oluline, isegi olulisemad kui tariifid. seega ühelt poolt ei saa eh, toetada seda, et igasugused tehnilised kaubandustõkked kaovad ning teisalt öelda, et kui me räägime made in märgistusest, siis pigistame me silmad kinni niisiis see teiste riikide argument, see, et teised käituvad halvasti, siis võiksime meiegi halvasti käituda, minu arvates see ei ole õige. Earl of Dartmouth tegi huvitava märkuse härra Tatmas läks küll ära, et e, päritolumärgistus võiks öelda ka, et e, tehtud Saksamaal, Itaalias ja nii edasi. aga Euroopa Liidus ei kehti päritolureeglid, meil on tegemist ühisturuga. seega tõesti tekiks probleem, et kui see on, oleks kohustuslik, see märgistus, siis see oleks vastuolus siseturureeglitele, aga Prantsuse toodet ei ole enam olemas. muuseas, see, see on Euroopa toode ja kas me siis hakkame Euroopa Liidis, Liidus veel kehtestama mingisuguseid mitteametlikke päritolureegleid, et kas suurem osa sellest tootest on pärit Saksamaalt või Portugalist, mitte Itaaliast, nii me ei saa ju tegutseda. igatahes see eh, paratamatult on tehtud Euroopas ning siis liikmesriigid võivad ise oma edasisi märgistusi kehtestada. algastus, algatusõigus nüüd algatusõigus tähendab, et komisjonil on õigus ka ettepanekuid tagasi võtta. see on osa algatusõigusest. algatusõigus ei tähenda ainult algatamist, vaid ka tagasivõtmist. see annab komisjonile sellise juhtimishaldusõiguse. ning minu arvates on komisjon tegutsenud korrektselt, sest me öö, äh, teavitasime ka öö, ähm, Euroopa Parlamenti seoses kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tööprogrammiga. Teie väitsite, et meil ei ole õigus enam oma algatusi tagasi võtta, aga minu meelest on see jabur. sest see oleks vastuolus Euroopa Liidu aluslepingute ning äh, komisjoni pädevusega. minu arvates tuleks hoida institutsioonide vahel ikkagi õiget tasakaalu nõukogu seisukoht mulle ka rõõmu ei valmista. me oleme nendega korduvalt üritanud sellest rääkida, aga nad ei ole kunagi väga altid selleks olnud. samuti on aga ka selge see, et nõukogus häälteenamust lähemal ajal ei saavutata. härra Lange esitas küsimusi, küsimuse, kas me, äh, mina toetan nõukogud või parlamenti, ärge nii küsige. asi ei ole üldse selles, me oleme valmis leidma lahenduse, aga lahendus peab olema õige. härra Moreira ütles ka, et miks me ei muuda oma ettepanekut vastavalt menetluskorrale. kas te tõesti, härra Moreira, olete nii suur riigiõiguse äh, ekspert, et te arvate, et me saaksime kogu selle protsessi käigus äkitselt muuta õiguslikku alust ja nii edasi. ei, me peaksime välja tulema uue ettepanekuga. iseasi on see, kas sellist uut ettepanekut toetatakse piisavalt laialdaselt, aga praeguse menetluskorra käigus ei ole võimalik seda ettepanekut muuta kui te oleksite riigiõigust ülikoolis õppinud, siis oleksite te sellega ka nõus. kritiseeriti ka minu ülikse liberalismi eest, jah, ma tõesti olen liberaal. aga siin esindan ma komisjoni ja komisjoni kolleegiumi. nii et tegemist ei ole minu isikliku arvamusega, tegemist on komisjoni äh, arvamusega ja te ajasite siin sassi liberalismi ja kapitalismi. Need kaks asja ei ole üks ja seesama, ma ei hakkaks siin üksikasjalikult seda küsimust lahkama, aga sama asi see nüüd küll ei ole. ja siis paar kommentaari Bangladeshi kohta. Öeldakse, et tõesti äh, skandaalne, et neid tooteid äh, toodetakse Bangladeshis, äh, Bangladeshis makstakse lastele ja, ja noortele tüdrukutele, poistele palka mis ei ole inimvääriline ja töötada tuleb täiesti vastuvõetamatutes tingimustes. tõsi, tõsi, olen sellega täielikult nõul. eile me rääkisime Bangladeshist, mina ei olnud paraku siin, ei saanud olla, olin Pariisis. mul toimus mõttevahetus Assamblee Nationaliga, väga huvitav mõttevahetus oli mul Prantsuse rah-, Prantsusmaa Rahvuse Assambleega, aga ma arvan, et Bangladeshi osas me peaksime midagi ette võtma. ja ma usun, olen veendunud, et meil on vaja eeskirju, rohkem eeskirju nende riikide kohta, kes vabalt saavad meie turule oma tooteid tuua. Bangladesh kuulub kõik peale relvade programmi riikidesse ja neil peaksid olema eeskirjad teatavad. Nad ei tohiks näiteks äh, Maailma Tööorganisatsiooni konventsioonide austamine, peaks kaaluma, kas peaks olema programm, teekaart koos, koostatud koos Bangladeshi valitsusega ja see võiks olla ka teiste äh, riikide jaoks, Euroopa ettevõtete jaoks, nendega koos tuleb seda koostada, aga ärgem segagem asju kõiki ühte patta. ärgem segagem seda päritoluriigi põhimõttega ära sellepärast et äh, vähim arenenud riikidele tahaksime me anda võimaluse oma kaupu tuua meie turgudele. ja nad ei saaks seda mitte iialt teha ega ka arendada oma tööstust, ka oma tekstiilitööstust, kui nad peaksid toimima täpselt samasugustes tingimustes nagu meie. meie oleme küps majandusruum ähm, ja nemad on vähim arenenud riigid aga teatavad miinimumtingimused peavad olema täidetud ja me ka-, ja neid me peame kaaluma. tõesti, Bangladeshi hiljutised vabrikutulekahjud on tõesti ja äh, täiesti vastuvõetamatud ja paraku pole tegemist sugugi mitte esimeste omalaadsete tulekahjudega ja ma hiljuti nägin just videod sellest, millistes tingimustes vabrikutes töötatakse ja tõesti selle osas tuleb midagi ette võtta, aga ärge segage seda ära päritolumärgistuse põhimõttega. kui vähim arenenud riikidel ei ole võimalust meie turgudele kaupu tuua, siis äh, me oleme protektsionistlikud, kuid ähm, aga me peame arvesse võtma ka humanistlikke põhimõtteid ja me peame saavutama õige tasakaalu. Äh, nii palju siis sellest, mida soovisin öelda, lühidalt ähm, me kavatseme ettepaneku tagasi võtta, kuid ähm, aktiivselt uurime võimalusi uue ettepaneku esitamiseks, peame teiega läbirääkimisi ja äh, professor Moreira teiega äh, Äh, mitte järgmisel nädalal, aga, aga mõistliku aja jooksul, aga ärgem unustagem ka seda, et see teema ei ole kaugeltki lihtne. me peame uue süsteemi kehtestama tähtsate toodete jaoks, ka sii-, võib-olla siseriiklike toodete jaoks ja ma ei tea, võib-olla äh, WTO eeskirjade puhul sobiks paremini äh, siseriiklikult toodete to,, toodetele keskendumine, sellisel juhul tekiks meil tootjatega äh, palju arutelusid. Äh, praegune ettepanek ei ole äh, hea, see, selles osas kokkulepet kunagi ei saavutata ja ainus mõistlik poliitiline reaktsioon sellele oleks selle ettepaneku tagasivõtmine, mida me kavatseme ka teha. ja suur tänu ja selle arutelu lõpetamiseks, ütleme, et on esitatud neli resolutsiooni ettepanekut, nüüd on arutelu selle suulise küsimuse üle